allkirjastas äh, äh, koostöö ja partnerluslepingu novembris kaks tuhat üheksa. mul on väga hea meel tervitada siin Indoneesia parlamendi esindajad meie hulgas. nüüd järgmised teadaanded. härra Mike Natras on lahkunud Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsiooni ning temast on äh, nüüd saanud fraktsioonilise kuuluvuseta liige alates kahekümne kolmandast juunist kaks tuhat kümme.